Ladies and gentlemen, good evening. Proposing... daamid ja härrad, tere õhtust. panen ette tänase koosolekuga alustada. kõigepealt tahaksin tervitada külalisi, äh, ahveti ja delegatsioonide liikmeid ähm, nüüd on viimane kohtumine Lääne-Balkani spiikrite kohtumisest erakorraline ahveti koosolek, mis on pühendatud äh, Lääne-Balkanile. tervitan Gramozrutšit, Deniss Vitšitsit, äh, Dragan Tšovitšit, äh, Klauk Konjutsat, Ivan Brajovitši, Talat Šaferi ja Maja Koikovitši, kes esindavad Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, Põhja-Makedoonia Vabariigi ja Serbia parlamente ja tahaksin äh, tervitada kõiki äh, Euroopa Parlamendi kolleege, kelle jaoks Lääne-Balkani äh, tulevik oluline on ja tahaksin tänada kõiki raportööre eriti ning Lääne-Balkani delegatsiooni liikmeid. me tegeleme täna ainult ühe eh, teemaga, milleks on eh, avalik mõttevahetus eh, spiikrite ja Euroopa Parlamendi liikmete vahel, kes töötavad Lääne-Balkani regiooni teemadega. kui teil ei ole vastuväiteid sellele mm, päevakorrale, siis võime edasi liikuda. lugupeetud spiikerid pärast kohtumist president Sassooliga ning poliitiliste ning fraktsioonide esindajatega tahaksin, tahaksime kuulda, milline on teie nägemus äh, laienemisega seotud reformide parlamentaarne mõõde. tahaksin äh, tutvustada äh, meiegi poolset liikmeskonda. meie grupi liikmed on delegatsioonide juhid ja raportöörid, kes tegelevad teie regiooni riikidega. siin on mitmeid uusi nimesid meie hulgal, kuna üle kuuekümne protsendi Euroopa Parlamendi koosseisust valiti eelmisel aastal uute liikmetena ja see aitab meil ka värske pilgu asjadele heita. tänane spiikrite tippkohtumine on samm koordineerituma, strateegilisema parlamentaarse koostöö suunale. nii nagu on seda soovinud Euroopa Parlament kahekümne neljanda oktoobri resolutsioonis eelmisest aastast, selleks et avada liitumisläbirääkimised Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. see tippkohtumine ja ühisdeklaratsioon on head näited parlamentaarsest diplomaatiast ajal, kus äh, valitsustevaheline protsess äh, on kahjuks äh, toppama jäänud. ja ma soovitaksin pidada seda tänast arutelu tulevikku vaatama üksmeelsete partnerite aruteluna ja paluksin, et te piirduksite oma sissejuhatavate sõnavõttude äh, pidamisel viie minutiga ja siis saame edasi minna arutelu kui sellise juurde. ja paluksin äh, lugupeetud kolleege Bosnia-Hertsegoviinast äh, jagada igaühele veel lisaminuti ja ma olen sama range ajajaotuses ka Euroopa Parlamendi liikmetega ja paluksin nendepoolset mõistmist, äh, kuna ähm, eelisõigus on raportööridel ja delegatsioonide juhtidel ja loodan, et see on kõigile vastuvõetav. ja nüüd äh, paluksin spiikritel äh, sissejuhatavad sõnavõtud pidada, kus kuuleksime teie nägemust Euroopa Liidu laienemisest äh, ja saaksime kuulda ka teiepoolseid küsimusi Euroopa Parlamendi liikmetele. ja kõigepealt annaksin sõna spiikri, spiikritele, Albaania parlamendi spiiker härra Gramas Rutsi, palun. Shumë falemderit, ky është takimi i tretë që ne po zhvillojmë sot. Aitäh. aitäh selle kohtumise korraldamise eest. ma olen äh, meiepoolse äh, nägemuse esitanud äh, Euroopa Liidu laienemise kohta. ja samas võime rääkida ka läbirääkimiste avamisest Albaania ning Euroopa Liidu vahel parlamentaarsete rühmade teisel kohtumisel ma rääkisin äh, läbirääkimiste seisust, äh, prioritees, prioriteetidest, mis Euroopa Liit on kehtestanud äh, Albaaniale ja nüüd on tegemist kolmanda kohtumisega. ma loetlen neid samme selles järjekorras, sest alati on meil üks kord, mida võib pidada esimeseks, nii et lugupeetud saadikud, kui keegi meist on tulnud äh, Euroopa Liidu südamesse. see oleks äh, tohutu uudis, kui see tõepoolest juhtuks, et äh, tuldaks külastama meid, aga täna koos minuga koos nägin juba viit minu kolleegi ja me veetsime tunde Euroopa Parlamendi presidendiga ja erakondade või fraktsioonide esimeestega, veetsime aega raportööridega ja delegatsioonide juhtidega. ja kui ma ütlen, et alati on esimene kord kõige jaoks, siis ma viitasin sellele, et ma ei tea, et oleks toimunud ühelgi teisel korral selline koosolek Euroopa Parlamendi presidendiga ja fraktsioonide esimeestega. nii et ma ei ole kindel, kas selliseid muid koosolekuid on toimunud Lääne-Balkani riikide esindajatega või parlamentide esindajatega Euroopa Parlamendis. see on meie jaoks väga muljetavaldav ja eriti on see muljetavaldav minu jaoks. ma arvan, et see lähenemisviis on uus ja ma arvan, et need, see näitab ka eh, uut arengut. ja see pakub meile lootust, see julgustab meid pärast seda, kui meil ei õnnestunud läbi eh, liitumisega alustada. ja mitte ainult Albaania ja Põhja-Makedoonia küsimus ei ole see, vaid kõik need kuus riiki on siin kaasatud, kuna me toetame üksteist. meid on kokku kuus Lääne-Balkani riiki praegu, aga kahel eri kiirusel liigutakse, kahega on läbirääkimis, läbirääkimised juba alanud, liitumiseks teiste puhul mitte ja Bosnia ja Hertsegoviina ja Kosovo kolleegidel on äh, muid muresid, mis erinevad meie omadest ja nemad ei saa, nemad ei ole isegi vaba liikumise raamistikus osalevad. nii et kogu see kohtumine on kindlasti meile väga julgustav. eelmine aasta oli Euroopa Parlamendi jaoks samuti väga keerukas aasta, ma arvan. toimusid uued arengud, aga ka Euroopa Parlamendi valimised ja ausalt öeldes olid Lääne-Balkani riikide kodanikud eh, sellised, kes järgisid tegelikult neid valimisi rohkem kui Euroopa Liidu kodanikud ja muretsesime, et nende valimiste tulemused tooksid kaasa rohkem euroskeptikuid selles parlamendis. ja tundsime mure Euroopa edu, muret Euroopa edu pärast Eh, nagu ütlesin, avaldab see kõik mulle muljet. mulle avaldab muljet see, et eh, esimest korda antakse lootust eh, läbirääkimiste alustamiseks, liitumiseks ja esimest korda komisjon selle heaks kiitis ja teist juhtu ma välja tuua ei oskagi, kui see oleks toimunud. nüüd, kui on valitud ka uued saadikud parlamenti, ligikaudu kuuskümmend viis protsenti nendest saadikutest on nüüd uued ja meile avaldab muljet ka see, et, et selline protsess toimus. Albaania nimel räägin ja ma tean, et ka Põhja-Makedoonia kolleegid olid seda meelt, et me loodame, et järgmisel tippkohtumisel parandatakse see viga, mis tehti. ja ma loodan, et parlamendisaadikud lõpuks ometi annavad ka meile rohelise tule liiku-, liitumiseks nii et ma tõepoolest olen kindel, et selline otsus vastu võetakse. ja sellega lõpetangi ja tänan teid kõiki teie panuse eest, aitäh! ja nüüd äh, härra Deniss Tšvitšits, äh, kes on Bosnia-Hertsegoviina Parlamentaarse Assamblee spiiker. lugupeetud äh, esimees Pitsula, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, mõned aastad tagasi ma juba olin siin, kui äh, Äh, esindasin ähm, Bosnia-Hertsegoviina valitsust äh, ja mul on hea meel, et ma uuesti saan äh, teie poole pöörduda nüüd esindajate koja esindajana. ja saan teiega arutada Bosnia-Hertsegoviina tulevikku. me saame rääkida sellest, kui oluline on see kõik Bosnia-Hertsegoviina julgeoleku äh, jaoks, et meil oleks äh, Euroopa perspektiiv ja tahaksin äh, teiste parlamentide esindajaid samuti äh, Lääne-Balkani regioonist tervitada. tegemist on siis Kagu-Aas-, Kagu-Euroopa riikide esindajatega. me jagame ühtset tulevikuperspektiivi ja kuulume Euroopasse nagu öeldud, äh, äh, olen ka äh, valitsust esindanud ja seetõttu ma võin küll rääkida selgelt seda, millised on meie probleemid, millised on võimalikud lahendused ja milline on euro integratsiooni tulevik aastal kaks tuhat kuusteist, seitseteist ja kaheksateist olid kõige edukamad Bosnia-Hertsegoviina jaoks äh, selles, et liiguti jõudsalt Euroopa Liidu poole. Äh, tegelikult ei olnud äh, olud sugugi lihtsad majanduslikult ja sotsiaalselt. me tegelesime majanduskasvu ärgitamisega, soodustamisega ja teatud sallivuse loomisega meil on äh, suur äh, mitmekesisus, äh, rikas kultuuripärand ja ma arvan, et see on ka see väärtus, mille Bosnia-Hertsegoviina endaga kaasa toob Euroopa Liitu. kui meile käsi välja sirutati, siis püüdsime koostööd teha ka koos naabritega, aga ei tahaks muidugi sekkuda naabrite siseasjadesse. meil on kolm koma viis miljonit elanikku eelmisel aastal ligi kaks miljonit turisti külastasid meie riiki. nii et äh, me räägime siin äh, suurtest äh, edusammudest, loodud on väga palju uusi töökohti, sisemajanduse kogutoodang on kolm protsenti suurenenud Bosnia-Hertsegoviinal ei ole mingit alternatsiooni Euroopa Liidu poole liikumisele, me peame muidugi oma taristut parandama, ja peame looma teatud äh, äh, teadmiste kultuuri ja peaksime pakkuma oma kodanikele jõukat ja rahumeelset elu. kui seda ei saabu, siis noored jätkavad massiliselt lahkumist ja sel kõigil ei olegi mingit mõtet. meie kõige olulisem eesmärk on äh, see, et inimesed siiski jääksid Bosnia-Hertsegoviinasse ja Bosnia-Hertsegoviinal on selleks äh, vaja riigisisest äh, konsolideerumist ning euroopalikku perspektiivi, äh, et meil on selge väljavaade liituda Euroopa Liiduga ja et see kõik leiaks aset võimalikult kiiresti. kui seda ei toimu, siis see seab ohtu kõik, kogu selle lootuse, mida mm, on märgata olnud äh, kahe tuhande kümnendast aastast peale. nii et me räägime siin positiivsetest väärtustest, äh, tõelisest konsensusest, äh, mis seondub kõik Euroopa Liiduga liitumisega, et see peaks olema tõhus protsess, mis aitaks kiiresti vastu võtta, võtma ka Euroopa Liidu seadustikku ja aitaks teha paremat koostööd ka regiooni riikide vahel. Bosnia-Hertsegoviina poolt me äh, ei soovi mingisugust priviligeeritud partnerlust Euroopa Liiduga, me ei soovi liituda mingisuguste regionaalsete algatustega, mis äh, kuidagi asendaksid äh, meie liitumist. me soovime liitumist äh, täielikku, täisliikmeks saamist Euroopa Liidus. muidugi on see väga raske ülesanne, kuid just seetõttu, lugupeetud sõbrad, Ähm, kogu meie riigi ja regiooni ähm, tulevik sõltub Euroopa Liidust. Mm, kahe tuhande kahekümnendal aastal me peaksime liikuma juba järgmisse etappi edasi selles integratsiooniprotsess, ähm, protsessis, et saaksime juba kandidaadi staatusesse ja loodame, et äh, nii on võimalik meil rahu ja stabiilsust äh, suurendada, et meie mitmekultuurilises riigis jätkuks majanduskasv ning lepitus, äh, mis hõlmaks kogu regiooni. aitäh, nüüd äh, Dragan Tšovitšile annaksin sõnu, kes on Bosnia-Hertsegoviina parlamentaarse assamblee esimees uz sve ovo što je kazao kolega Zvizić kao predsjednik. Ma pöördun e, teie poole esindajate koja e, esindaja järel. E, eelkõneleja rääkis liikumisest Euroopa Liidu poole ja tahaksin rõhutada täna, et poolteist viimased poolteist aastat äh, on äh, olnud edasiminek aeglane, kus me oleme tegelenud siseriiklike väljakutsete ja probleemidega. meil on olnud probleeme näiteks valitsuse moodustamisega, teiste mm, seadusandlike ja ka te-, seadusandlike mm, kogude kokkupanemisega loodame, et äh, järgmiste kuude sündmused toovad endaga kaasa teatud muutused, mis aitavad meil nende väljakutsetega toime tulla, mineviku väljakutsetega kõik. me peaksime reformima valimisseadust, äh, põhisead-, äh, konstitutsioonikohtu toimimist ja nii, et oleks võimalik ka inimõiguste kohtu poole pöörduda, Strasbourgi kohtu poole. nii et ähm, kui räägime Bosniast ja Hertsegoviinast, siis äh, peaksime tegema kõik selleks, et äh, märtsiks äh, tõepoolest need reformid aset leiaksid, et ka valimisseadus, valimisseadusse tuleksid parandused, me oleme sellega tegelenud juba kaksteist aastat. sellega on tegelenud Bosnia-Hertsegoviina president, samuti meie koda, niimoodi, et oleksid kõik rahvused piisavalt esindatud esindusorganites. kui äh, kõik vääritimõistmised äh, kõrvale jätta, siis äh, tegelikult ei olegi mingisugust teist valikut kui see, et aru saada sellest, kuidas Bosnia-Hertsegoviina institutsioonid saaksid jõustada euroopalikke norme, mis kehtiksid kõikjal, et me kaitseksime vähemusi, rahvusvähemusi, et oleks tagatud meediavabadus, kõik see, mis äh, aitab kaasa mm, sotsiaalmajanduslikule stabiilsusele Bosnia-Hertsegoviinas ja täiendamaks seda, seda, mida ütles härra Zvitšits, äh, me loodame saada kandidaatriigi staatuse, sest äh, tegemist on olukorraga, kus me peame kiiresti äh, lõpule viima äh, need tööd, äh, mis maikuu ähm, tippkohtumiseks peavad olema ära tehtud, et siis on võim-, jälle strateegilisest koostööst rääkida ja see on tippkohtumine, kus antakse väga selge signaal Bosnia-Hertsegoviinale. loodame teie toetusega meil õnnestub seda kõike teha, sest meie ees on tegelikult ainult kaks valikut, ühelt poolt äh, integratsioon ja see, et me äh, jätkame kiirelt edasiliikumist äh, eu-, Euroopa Liidu poole ja teine on siis jääda sellest kõigest kõrvale ja loodan, et me saame võimalikult kiiresti edasi liikuda, et saaksime ka teiepoolse teatuse, toetuse, et olla kandidaatriik. Shumë faleminderit eh, zoti Picula. Shëndesim eh, europarlamentarët e pranishëm dhe ju të nderuar zonja dhe zotrinj që po merrni pjesë në këtë takim. E, I konsiderojmë eh, takime shumë të rëndësishme. meie peame tänast kohtumist väga oluliseks. kas tõlget on hästi kuulda? vahepeal oli väike tehniline tõrge. tahaksin tänada härra Pitsulat ja Euroopa Parlamenti ja Euroopa Parlamendi liikmeid kutse eest siia tulla. meil on hea meel, et üks Euroopa Liidu kõige sõbralikumaid institutsioone eh, Lääne-Balkani integratsiooni küsimustes meid siin vastu võtab. me hindame väga eh, Euroopa Parlamendi mm, tööd eh, selleks, et tuua kokku nõukogu Lääne-Balkani parlamentide spiikrid Lääne-Balkani riigid on parlamentaarsed vabariigid, meie sotsiaalpoliitiline struktuur alles areneb. hääletame seadusakte, mis peaksid meid lähendama Euroopa Liidu õigustikule samuti on muudatused ette nähtud meie valitsusasus, asutustes, kes peavad Euroopa Liidu õigusakte rakendama. reformide ja võetavate meetmete tõsidus annab tunnistust äh, Euroopa Liidu institu-, äh, integratsioonist, samuti on protsess kiire ning äh, Äh, kui selliseid parlamente meie riikides ei oleks, kes reforme äh, läbi viiksid, äh, oleks lähenemine Euroopa Liidule ainult illusioon. nüüd meie omavahelised kontaktid on asendamatud, peame kindlasti astuma rohkem samme lõimumise poole, arvestades seda, et lõimumisel on mitu etappi, on Kosovo Lääne-Balkani riikide seas äh, kõige viimases etapis. meie äh, oleme praegu stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu astmes. nüüd äh, viimastel aastatel on poliitiliste protsesside aeglustumise tõttu ja nende meetmete tõttu, mida Euroopa Liidu institutsioonidega läbi räägiti, läinud nii, et ainult viiskümmend kuni kuuskümmend protsenti meetmetest on tõesti ellu rakendatud ja nüüd teisest küljest oleme me täiesti teadlikud sellest, et sisemised reformid on väga tihedalt seotud ka sellega, mis toimub väljaspool meie riiki. Need protsessid on omavahel seotud ja sageli äh, tuleb õppida sellest, äh, mis on toimunud meie naabrite juures, näiteks Põhja-Makedoonia on protsessi läbi teinud ja äh, äh, meie oleme alles kahe tuhande viiendas aastas. Äh, neliteist aastat oleks vaja selleks, et ühest etapist teise jõuda, et jõuda siis selleni, et tõesti ühinemisläbirääkimised algaksid. meie tulevane valitsus on nüüd täielikult ette valmistatud ähm, selleks, et äh, hoida hea naaber, naaberlikke suhteid selle nimel, et kiirelt äh, kõik vajalikud etapid läbi teha ja täita kõik olulised kriteeriumid. suur tänu selle kohtumise organiseerimise eest. idee, valmis järgmiseks Talat härra uh.. suur tänu, ütleb esimees. suur aitäh. mul on nüüd hea meel anda mikrofon üle Ivan Brajevitšile, Montenegro parlamendi spiikrile, palun na prošlom sastanku čuo da čak i oni sa najdužim stažom na mjestu predsjednika parlamenta suur tänu. Äh, peab tõdema, et äh, isegi need Euroopa Parlamendi liikmed, kes siin on kõige kauem olnud, äh, ütlevad, et esimest korda on Lääne-Balkani kõik parlamendi spiikrid Brüsselisse kutsutud jah, võib-olla see on nüüd ka teineteise mõistmiseks parem, parem mõista, millises olukorras me oleme. suur tänu igal juhul sellise tippkohtumise korraldamise eest, aitäh ka eh, selle eest, et Euroopa Parlament väljendas nördimust nende Ehm, takistuste või pidurite üle, mida taheti meie Euroopa Liiduga ühinemisele seada. nüüd äh, igal juhul me oleme äh, nõus Albaania ja Põhja-Makedooniaga ja äh, ja nüüd meie regioonis Kagu-Euroopas Äh, on nüüd jällegi satutud äh, tähelepanu alla ja igal juhul aitäh teile, äh, härra komisjoni esimees, aitäh ka selle eest, et Podgoritsas saime mõtteid vahetada eelmisel nädalal. Valmedi president käis esimest korda meil külas ja Äh, tõesti, see aitab nüüd mõista ka äh, paremini, millised väljakutsed meie ees seisavad. tänane koosolek, äh, kus sina on parlamentide spiikrid, asespiikrid ja vastavad komisjonide liikmed parlamentidest, väliskomisjonide liikmed näiteks toonitab veel kord vajadust saata laienemissõnum Euroopasse, ähm, rääkida Kagu-Euroopa riikide ühinemisest Euroopa Liiduga. eile näiteks kõnelesin laienemisvolinikuga Brüsselis. jah, mulle kinnitati, et Montenegro ja Serbia on läbirääkimistel hästi edenenud ja äh, äh, asjad on nüüd selginenud, äh, kuid ne-, osad liikmed ei ole veel läbirääkimisi alustanud, igal juhul pilt on selginenud ja meie naabrid Sloveenia ja Horvaatia kunagi olid ju samas olukorras ja nüüd Äh, on väga hea äh, võimalus defineerida seda, mida me üksteiselt ootame, rääkida äh, ka sellest, millised verstapostid on, milliste verstapostideni on veel vaja jõuda selles lõimumise protsessis ja reformi protsessis. meie ühine ülesanne on taastada Euroopa Liidus ja institutsioonides usaldus meie vastu Äh, ületada samuti mõned probleemid, tuleb reformid läbi teha, aga see loomulikult äh, ei, äh, ei välti, ei välti või, või ei välista, vabandust, Euroopa Liidu laienemist, Montenegro sooviks nüüd nendes küsimustes suuremat selgust, selgust selgust äh, ka järgmistes sammudes äh, ning selgust ka äh, eesmärkides. võib-olla just sellepärast, et meie oleme kõige kaugemale jõudnud selles lõimumise protsessis, aga me oleme juba kaheksa aastat läbirääkimisi pidanud ja mm, ma pean ütlema, et protsess on sama oluline kui lõppeesmärk tingimusel, et see, see tee ja selle etapid ei oleks liiga pikad, mille anti äh, taht-, kõigepealt tähtajaks kaks tuhat kakskümmend, Serbiale võib-olla veel hiljem, aga milline tähtaeg võiks olla teiste riikide, Bosnia-Hertsegoviina, Albaania ei oleme praegu segaduses, meil peaks olema palju suurem selgus, kriisid, probleemid, ebakindlus ei tohiks meid heidutada, me peaksime olema kindlameelsed ja jätkama projekti, sest Euroopa Liit on Euroopa, Euroopas ja ka maailma tasandil üks kõige olulisemaid projekte üleüldse viimase kahekümne aasta jooksul, Euroopa Liidu liikmesriikide arv on kahekordistunud ja me tahaksime, et kõik Lääne-Balkani riigid oleksid ükskord Euroopa Liidu liikmesriigid. muidugi kõiki tuleb hinnata nende endi saavutuste järgi. ja ähm, peaks rahule jääma äh, lihtsa sõnumiga, et tuleb koostööd teha ja lepitusprotsessi tuleb arendada, see, meil on kindlad sammud, mis tuleb äh, astuda ja meie parlament äh, on väga kiiresti tööd teinud selleks, et et äh, olulised õigusaktid vastu võtta, oleme seda neljakümne protsendi ulatuses juba teinud, oleme konsultatsioone ka kodanikuühiskonnaga pidanud ning äh, võin teile öelda, et regiooni äh, koostöö kohta võin ainult head rääkida, meil on pidevad parlamentääride konsultatsioonid, need regu-, regulaarsed konsultatsioonid regioonis toimuvad juba kuusteist aastat ja äh, tahan ka tänada raportööri kaasesimeest siin Brüsselis, kes on ka väga olulist rolli mänginud kogu protsessis äh,. toetage meie ühist äh, projekti veelgi enam sellisel kriitilisel perioodil, tänan. Macedonia, please sir. ja nüüd järgmiseks Põhja-Makedoonia äh, Rahvaassamblee spiiker, palun. do site raporteeri za naše zemlji, za kopredsedavačite. aitäh. tervitan kõiki raportööre ja erinevaid esimehi. tegu on meie jaoks võimalusega kohtuda, arutada probleeme, mis on meie jaoks väga olulised. ja need probleemid on oluline lahendada selleks, et saada Euroopa Liidu täisliikmeks. oleme läbinud pika tee kuni stabiliseerimise assotsie-, assotsieerimisleppe allkirjastamiseni. esitasime oma taotluse liikmelisuse nimel. pärast seda aasta hiljem saime me endale kandidaatriigi staatuse kahe tuhande üheksandal aastal pärast et nelja-aastast teekonda saime me kandidaatriigiks, saime esimese positiivse soovituse Euroopa Komisjonilt alustada liitumisläbirääkimisi. sellega käis kaasas otsus liberaliseerida või lõdvendada ka meie viisarežiimi. ja sellest ajast alates kuni eelmise aastani sai, koostati meie kohta kümme positiivset raportit, kümme soovitust äh, alustada liitumisläbirääkimistega. ja seepärast olid meie ootused ka vastavalt suured. kui me võtame arvesse neid raporteid, mis koostati meie tehtud edusammude põhjal siis äh, saime me juunis esiteks selge soovituse alustada läbirääkimisi ja siis äh, saime me oktoobris äh, või nüüd hiljuti pettumuse osaliseks. igal juhul jätkame me teel Euroopa Liidu suunas eelmisel aastal vastu võetud resolutsioon Euroopa Parlamendis, milles toetatakse riike selles eh, piirkonnas, on meie jaoks praegu valgustunneli lõpus ja ma loodan, et seekord on uue liitumismetoodika vastuvõtmine ja otsuste tegemine Põhja-Makedoonia ja, ja Albaaniaga positiivne. ja me loodame, et see pettumust valmistav otsus eelmise aasta oktoobrist oli selline, mida poliitilised juhid ka kasutasid selleks, et tagada see, et võetaks vastu mingisugune otsus, et korraldada enneaegsed, ennetähtaegsed valimised. kaheteistkümnendal aprillil Põhja-Makedoonias need valimised toimuvad. ja me arvame, et need valimised taaskord annavad meile vajaliku toe selleks, et jätkata oma Euroopa teel. me loodame, et need valimised korraldatakse plaanipäraselt, mingit põhjust ei ole, miks mingit muud moodi peaks toimima kõik valimistsüklid alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast korraldas ajutine valitsus. ja selle valitsuse peamine roll ongi ausaid, demokraatlikke ja vabasid valimisi korraldada, nii et kolmandal jaanuaril määrasime me ametisse selle ajutise valitsuse ja panime paika kuupäeva ka parlamendi laialisaatmiseks ja pärast seda kuupäeva algabki valimiste aeg. Jean Monnet protsessiga tegeleme, samuti Berliini protsessiga. me loodame, et uus strateegia Euroopa Liidu arendamiseks kahe tuhande kahekümne teise aastani võimaldab meil osaleda aktiivselt eh, selles töös ja võimaldab meil esindada eh, toetust Euroopa tulevikule. aitäh selle aja eest ja kui teil on küsimusi, siis vastan neile hea meelega. aitäh, kutsun nüüd üles järgmist kõnelejat sõna võtma. Serbia nimel, palun Rakoikovitš. aitäh. suur tänu ka mu kolleegidele, Lääne-Balkani riikide parlamendi spiikritele, kes enne mind sõna võtsid. mu kolleegid üritasid esitleda meid nende riikidena, kes kõvasti püüavad ja kes tahavad saada Euroopa Liidu täisliikmeteks seda ühel päeval kunagi tulevikus. ma vaatan, et eh, ekraanil on vale aeg kirjas. sellega on nüüd kõik korras. ma ei korda enam seda, mida minu kolleegid juba ütlesid. Teie olete siin ruumis kõik austatud saadikud, raportöörid, kes tegelevad meie riikidega seonduva temaatikaga ja te peaksite teadma kõike meie välispoliitiliste püüdluste kohta. Te tõenäoliselt teate ka olukorrast meie riikides, meie sisepoliitilisest olukorrast, nii et ma ei hakka siin uuesti tutvustama ennast ja meid Lääne-Balkani riikide töörühmale sisuliselt. meie riigid oleksid justkui Euroopa Parlamendis teie jaoks midagi tundmatut ja ma loodan, et tegelikult see nii ei ole. tahaksin tänada teid selle võimaluse eest täna siin sõna võtta ja et saame seda teha ausalt ja, ja otse. räägime laienemisest Lääne-Balkani riikide suunas või siis, või siis Kagu-Euroopa suunas mul on au esindada seda riiki või sellist riiki, kes asub Euroopa kontinendi selles piirkonnas ja mis nii hea ei ole võib-olla minu seisukohast, on see, et mina olen siin parlamendis esimest korda ja sellest, kas Serbia saab ühel päeval Euroopa Liidu liikmeks või mitte, ette, räägin sellest, tegu on minu teise ametiajaga Serbia parlamendis spiikrina, spiikrina ja ma esimest korda olen Euroopa Parlamendis siin eh, parlamendi spiikrina. Eh, ja tegu on ometigi meie kõige suurema püüdlusega siia Euroopa Parlamenti jõuda meil toimus koosolek Euroopa Parlamendi presidendiga, me allkirjastasime deklaratsiooni, mis on väike toetuse märk meie kõigi jaoks. mõni kuu tagasi olime me kõik väga segaduses sellest kummastavast otsusest mitte avada läbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. ja ausalt öeldes see saadeti sellega kehv sõnum mitte ainult äh, Põhja-Makedoonia ja Albaania kodanikele, vaid kõikidele inimestele, kes elavad äh, meie piirkonnas ja ka meie, äh, keda meie siin esindame. ja ma loodan, et see kohtumine meiega ei ole siin ühekordne nähtus, ma loodan, et Euroopa Parlament tahab selle teemaga tõsiselt tegeleda ja loodet-, ja soovitakse Euroopa Liidus selle dilemmaga tegeleda, otsustada, kas alustada Albaania ja Põhja-Makedooniaga liitumiskõnelusi. Prantsusmaa oli ainus, kes ametlikult välja ütles selle seisukoha, aga me kõik mõistame siin, me oleme kõik poliitikud, et see dilemma on midagi, mida arutatakse. Teie ütlete meile, mida meie Balkani riikides peaksime tegema selleks, et Euroopa Liitu aidata, et positiivse otsuseni jõuda, et sellest hirmust üle saada, mida Lääne-Balkani riikide inimesed kogevad. et saada üle sellest hirmust, et Lääne-Balkani riigid on midagi hirmsat. kui liit kiirendab läbirääkimisi ja läbirääkimiste protsessi, siis kas meie täidame oma kohustused, mis on see hirmus asi, mida Euroopa Liit kardab siis, kui me läbirääkimistega edasi läheme? nii et tõepoolest, me ootasime teilt tuge, seda toetust meile ka täna avaldati ja me loodame tõepoolest, et tegu ei ole selle kõige viimase sündmusega me tahame olla teie jaoks partnerid selles protsessis ja kui te ütlete meile, kuidas meie saame Euroopa Liitu aidata ja öelda, kuidas need teie kahtlused ja probleemid hajutada, kuidas teie hinnangul peaks jätkama, kas Euroopa Liidul peaks olema uusi liikmesriikmeid või mitte teete ja peaks olema rahul sellise suurusega, nagu praegu on. ja kui te seda meile teete, siis oleksime tänulikud. me täidame omalt poolt kõik tingimused, me ühtlustame oma õigusaktid Euroopa Liidu tegevuskavadega ja koostöö on hea ka kahepoolselt Euroopa Parlamendiga ja ma loodan, et meie parlamendid kõikides meie riikides ei tee Euroopa Parlamendiga koostööd ainult siis, kui te näete näiteks Serbias probleemi ja sellele viitate. me tahaksime, et seda koostööd tehtakse pidevalt ja et kanalid oleksid avatud. aitäh, proua Koikovitš. nüüd on aeg võtta sõna Euroopa Parlamendi saadikutel. kõigepealt annan sõna raportööridele ja delegatsiooni juhtidele ja läheme siin tähestikulises järjekorras edasi ja peame kõik kinni kolmeminutilisest eh, piirangust. ja nii palju kui võimalik, ma loodan, kolleegid saavad osa võtta sellest arutelust. see tähendab seda, et Isabel Santos saab esimesena sõna, kes on eh, alaline raportöör Albaania jaoks. suur tänu samuti sooviksin tervitada äh, Lääne-Balkani parlamentide spiikreid tervitada, see üritus, tänane üritus on meie jaoks väga oluline. meie siin parlamendis äh, valitud rahvaesindajatena Euroopa rahvastiku esindam-, esindamas äh, saame kohtuda teiega ja me oleme enda seisukohta väljendanud ka mõned kuud tagasi oma resolutsioonis, millele on ka mitmed kõnelejad viidanud. Euroopa Parlament on oma sõna öelnud selles äh, lähe-, liitumisprotsessis ja seda sõna võib ka usaldada lõpuni. see on äh, äh, midagi, mida mina ja kolleegid on alati rõhutanud, kõik need inimesed, kes seda resolutsiooni toetasid, on teadlikud sellest kokkuleppest, mille me Äh, Lääne-Balkaniga sõlmisime, on öeldud, et äh, see on esimene äh, kohtumine sellises vormis, loodetavasti saab neid veel palju tulema. ja loodame, et me saame säilitada regulaarse sideme, regulaarse dialoogi selleks, et vaadata, kuidas see liitumine nüüd protsess aset äh, leiab, äh, kõik need äh, riigid, mis liitumisteel on asunud, nendes kõigis parlament mängib keskset rolli ja teie saate aidata seda rolli ähm, mängida. ainus asi, mida ma teilt paluksin, on see, oktoobrikuise ülemkogu ajal oli väga negatiivne eh, hetk, kuid te peate siiski jätkama nende reformidega, mis te olete praeguseks vastu võtnud. Ehm, need on olulised mitte sellepärast, et liitumine nendest sõltub, vaid need on olulised teie kodanike elude seisukohast. seetõttu ei peaks te neid reforme kuidagi lahjendama hakkama nii ähm, et sooviksin, äh, et te jätkaksite sama kiirusega ja võite jääd, jääda lootma meiepoolsele toetusele kuni lõpuni välja. muidugi on teie ees palju bürokraatlikke samme, seda, selle protseduuri peaks üle vaatama minu meelest. seda me peame tegema aga teie peaksite jätkama niivõrd kiiresti kui võimalik liikumist samal suunal, ei tohiks kõrvale keerata ja ega ära pöörata sellelt äh, teelt, isegi kui äh, teine osapool pole oma kohustusest kinni pidanud. aitäh, Isabel! nüüd äh, härra Kefalogiannis, kes on Albaania delegatsiooni juht parlamendi resolutsioon on olemas selleks, et avada Albaania ning Põhja-Makedooniaga liitumisläbirääkimised ja seal väljendatakse sügavat kahetsust, et Euroopa Liit ei ole suutnud läbirääkimisi äh, liitumiseks nende kahe kandidaatriigiga avada. Albaania äh, sai kandidaadi äh, staatuse juba juunis kaks tuhat neliteist. Ähm, riik on teinud märkimisväärseid edusamme nendele eesmärkidele jõudmisel, kus on välja toodud need viis põhiprioriteeti selleks, et läbirääkimised avada. Albaania valitsus muidugi peab endiselt probleemidega tegelema. mina jään siiski optimistiks ja loodan, et Euroopa Liit siiski jõuab konsensusele ning avab liitumisläbirääkimised Albaania ja Põhja-Makedooniaga järgnevatel kuudel ja on oluline taastada Euroopa Liidu ühtsus ka selles küsimuses uh,. aitäh, nüüd annaksin sõna Viola von Kramon Taubadellile, kes on uh, Kosovo raportöör. aitäh, esimees, uh, aitäh, lugupeetud spiikrid. min-, minule avaldab see suurt uh, muljet, see teie tänane esinemine, sest te olete läbi elanud suure pettumuse, te olete täitnud omapoolsed kohustused, tehnilised kriteeriumid on enamuse poolt täidetud, kas viisa liberaliseerimine Kosovo puhul või siis ka laienemisläbirääkimiste alustamine juba. ja õhustik teie riikides arusaadavalt pole mitte ainult äh, optimistlik ja üdini positiivne, kuid äh, seejuures ongi üllatav see, kuivõrd te olete koostöövalmidust näidanud, et olete valmis äh, jääma mm, koostöösuhetesse ja seda me hindame kõrgelt kõigi nende poolt, kes me siin istume. nagu mitmed meist on juba rõhutanud, te võite meie peale kindlad olla, ähm, et me tõepoolest toetame teid ja toetame laienemisprotsessi. ma arvan, et selle koja enamus on selle poolt ja on ka erinevaid resolutsioone, mis seda rõhutavad, aga äh, proua spiiker küsis, et mida meie saame teha. paljud teist on maininud äh, eesolevaid valit-, valimisi. mõned, mõned, mõnes riigis on just äh, toimunud valimised ja valitsust pannakse veel kokku. Äh, selleks, et regioon oleks ähm, stabiilne, oleks hea, nagu ka Isabel ütles, äh, oleks hea soodustada siseriiklikke reforme kõikides sektorites, et teie kodanikeni tuua seda, mida nemad teilt ootavad, näiteks valitsust või ka tervishoiu kvaliteeti Äh, haridust, tööhõivet. see näitaks, et see ei ole lihtsalt väljastpoolt tulev äh, surve, vaid teie enda veendumus äh, ja enda motivatsioon selleks, et seda enda riigi staatust parandada. me loodame, et meie anname raha, anname need instrumendid ja teie siis lõpuks viite täide selle, mis vajalik, et teie kodanikud elaksid paremini. mitmeparteiline pluralism, kui vaata, vaatame Serbiat, siis see on väga oluline signaal, et ka opositsioon saaks poliitikas osaleda ja poliitiline raamistik eh, ei peaks olema niivõrd eh, paigast ära, nagu see praegu on, nii et kui te jätkate siseriiklike reformidega, ja kui te toote sisse ka selle parteilise mitmekesisuse ja kui me vaatame kõiki äh, neid äh, kandidaate, kes järgnevatel valimistel osalevad, äh, siis meie jaoks Euroopa Liidus loodame, et arvestades ka kõrge esindaja visiiti neljapäeval ja reedel, et see saab olema suureks sammuks edasi valimiste seisukohast Montaubel, kolleeg Vladimir Bil-. suur aitäh, kolleeg Viltšik on Montenegro raportöör. Uh, ja delegatsiooni asejuht. suur tänu, suur tänu kõikidele spiikritele, tõesti, täna on väga eriline äh, üritus, kuid tuleb loota, et see ei jääks ainsaks omasuguste seas ja nüüd äh, loodan, et me kohtume edaspidi regulaarselt ja sageli äh, ja kuna Euroopa Liidu esindus on ka Lääne-Balkanil, siis äh, tahaksin, et meie dialoog intensiivistuks. mõned teist nimetasid, et Euroopa Parlament on laienemissõbralik institutsioon, see on tõsi, kuid see ei ole piisav, meil on vaja palju rohkem sõpru, sest Äh, me oleme tõesti äh, soovinud, et Euroopa Liit laieneks, see ei ole mingisugune äh, sümboolne sõnum, see on poliitiline sõnum, ma loodan, et teised institutsioonid, nõukogu, komisjon ja liikmesriigid kuuleksid seda. et oluline on see, et me mitte ainult ei kohtuks siin, vaid äh, need sõnumid, mis siit saadetakse, et need oleksid kuuldavad ka Lääne-Balkanil. et oluline on tõesti usalduse taastamine, usalduse taastamine laienemisse ja me muidugi tahaksime, et teie usaldaksite meid ka, sest me oleme andnud lubadusi ja loodetavasti enam kõhklemist ei tule, nii nagu eelmise aasta oktoobris. hea meel, et et Albaania ja Põhja-Makedooniaga on läbirääkimised alanud ja usume, et järgmine samm astutakse juba märtsis sel aastal, see on oluline eh, sõnum, sel aastal toimuvad ka olulised valimised eh, Lääne-Balkanil, Põhja-Makedoonias, Montenegros ja loomulikult ka Serbias. Eh, minu kolleeg Viola juba toonitas seda, kui tähtsad need, need valimised on selleks, et tõesti Euroopa perspektiiv paistaks nendele riikidele. ja tahaksin veel ühte asja siin rõhutada. tahaksin rääkida meedia rollist ja sõnavabadusest. see on väga oluline, kui me soovime elavat demokraatiat, meil on vaja aktiivseid parlamente, aga ka aktiivset ja kaasatud meediat. mina olen pärit liikmesriigist, kus kaks aastat tagasi tapeti üks uuriv ajakirjanik, peab ütlema, et nüüd, kui on laienemise perspektiivist väga oluline aasta ees, siis ähm, mõeldakse sellele ja ootan suure huviga jätkuvat dialoogi mis tahes formaadis teiega. suur aitäh, härra Piltšik ja nüüd kolleeg Ilhan Kütšuk, kes on Põhja-Makedoonia raportöör. suur tänu. ma kõnelen siin täna mõttekaaslaste ees ja ma saan aru, et laienemine on väga keeruline protsess, seetõttu tuleb objektiivsed eesmärgid seada ja konstruktiivset tööd teha. mõelda, kuidas laienemisprotsess oleks käegakatsutav, avatud ja suunatud tulemusele. see on nüüd asja üks pool, aga kui ma vaatan, mis on toimunud hiljuti ähm, Eurobaromeetri andmete järgi siis, siis kuuskümmend seitse protsenti austerlastest ei soovi laienemist, kuuskümmend neli protsenti sakslasi ei soovi, umbes samasugune protsent Prantsusmaal, seega me peame midagi üheskoos muutma. me peame muutma mentaliteeti nendes ühiskondadest. me võime mõelda, et me oleme juba palju ära teinud, aga see ei ole nii. Zagrebi tippkohtumine või isegi enne seda oleks pidanud juba mõtlema sellele, kuidas Lääne-Balkani liidrid võtaksid vastu õigeid otsuseid. mis juhtus oktoobris eelmisel aastal? ma ei taha seda üle korrata ja tagasi selle juurde minna, aga äh, õppigem sellest. üks õppetund minu ja meie jaoks, Euroopa Liidu jaoks on see, et me ei saa jätkata tühilubadustega ehm, ja me ei tohiks mõelda, et Lääne-Balkan on nagu Euroopa tagahoov, ei, ta peaks meie laotamatu osa olema, Euroopa Liidu osa, me kõik teame seda, et Euroopa Liit on range, kuid ka õiglane. aastal kaks tuhat üheksateist oli Euroopa Liit Lääne-Balkani suhtes väga range, aga ei olnud piisavalt õiglane, kaks tuhat kakskümmend peaks olema aasta, kus me oleksime palju õiglasemad. nüüd on meil poliitiline äh, volinik Ursula von der Leyen ütles, äh, ütles seda, et meil on geopoliitilist komisjoni vaja, ta ütles seda Zagrebis ja mina, minul on väga palju lootusi, ma usun, et kaks tuhat kakskümmend annab meile suuri võimalusi, aga olgem ka realistlikud jõudnud äh, ühinemiseni, on veel mõlemal poolel pikk tee. Teie peate oma reformid ära te-, ära tegema ja äh, ümber orienteerima või suunama oma ühiskonna ja meie peame oma lubadustest kinni pidama, kui me midagi lubame, siis tuleb ka lubadust täita. suur aitäh, härra Kütšuk kolleeg Paolo Rangiel on siin, tema on Bosnia-Hertsegoviina raportöör. kolm minutit, palun, sõna on teil. suur aitäh, kõigepealt ma pean vabandama eriti just meie külaliste ees, sellepärast et minu fraktsiooni esimees kaaperdas minu, kui nii-öelda ma pidin temaga selle viimase tunni veetma ja ei saanud siia tulla õigel ajal, aga Euroopa tuleviku konverents oli see, mida me ette valmistasime ja me loodame südamest, et me saame kaasata kõik Lääne-Balkani riigid ka, et me saame need kaasata ja minu arvates äh, oleks see väga hea mõte, kui nüüd äh, vaadata edasi, mis Euroopa Liidus tulevikus ees seisab, siis äh, meie pilgud on suunatud Balkanile, ilma Balkanita Euroopa Liidul tulevikku pole. see on muidugi selline ilus avaldus, aga tahaksin siiski öelda, et äh, eriti just Bosnia-Hertsegoviina puhul on Euroopa Liidul suur vastutus. me peame Bosnia-Hertsegoviinat aitama, abistama ja koostööd tegema, ilma ülevalt alla vaadates tegema koostööd kõikide erakondadega, institutsioonidega, kodanikuühiskonnaga, et aidata kaasa sellele, et äh, olulised kriteeriumid ja normid oleksid täidetud, et tõesti Äh, Bosnia-Hertsegoviina saaks kandidaatriigi staatuse. Äh, et esimene samm selles suunas oleks tehtud. meie Euroopa Parlamendis muidugi peame võitlema selle eest, äh, aga loomulikult meie Bosnia sõbrad peavad meid aitama. on küsimusi, kus tuleb nüüd edasi liikuda ja, ja see on võimalik. ma arvan, et see on teostatav mina arvan, et Bosnia-Hertsegoviina rahvas kõikides kogukondades väärib seda, et poliitikud nii Bosnias kui Euroopa Liidus pingutaksid ja annaksid selle jõukuse ja heaolu demokraatia konsolideeritud institutsioonide perspektiivi lähitulevikus ma ütleks, et ma olen päris optimistlik ja positiivne ja usun, et see on teostatav. meie saame seda teha. see hiljutine Albaania eh, episood oli nagu eh, äratuseks meile, eh, peame ütlema, et nüüd oleme aru saanud, et peame Bosnia poole ka positiivse pilguga vaatama. tänan! I would like to give suur aitäh ja järgmiseks Tanja Fajon, Euroopa Parlamendi delegatsiooni kaasjuht Serbia riigi suhtes. Nino, dober večer vsem. aitäh, Tonino. ja tere õhtust. räägin sloveeni keelt täna. täna on meil tõlge, see on täiesti võimalik ma olen juba üksteist aastat olnud Euroopa Parlamendi liige ja ma näen täna esimest korda äh, sellist suurt Lääne-Balkani riikide esindatust Euroopa Parlamendis. Äh, suur tänu ka Euroopa Parlamendi presidendile, kes aitas seda korraldada nüüd kaks tuhat kakskümmend aasta on nagu veelahe me äh, võime jällegi rääkida Euroopa Liidu laienemisest kui eduloost, räägime loodetavasti vastastikusest usaldusest, usaldusest poliitikutesse ja usume ka, et Lääne-Balkani poliitikud peavad oma lubadustest kinni. Äh, aasta kaks tuhat kakskümmend võib olla murrangulise tähtsusega, kui asjad liiguvad õiges suunas. Äh, küsimused et äh, Põhja-Makedoonia, Albaania ja, ja Kosovo kohta võetud otsused e, ei olnud õiged. Kosovo e, täitis kõik nõudmised viisaliberalisatsiooni, e, liberaliseerimise küsimuses, aga, aga ta ikka on ootel ja need vead, mis on tehtud, tuleks enne Põhja-Makedoonia valimisi heastada Äh, me teame, et valimised seisavad aprilli lõpu sees ja mina olen Serbia äh, dele-, äh, delegatsiooni asejuht ja tunnen, et et õiglaste valimiste tingimused tuleb täita. ma ei kujuta ette, et opositsioon valimistel ei osale, ei osale, Eh, ma ei tahaks, et opositsioon tuleks tänavatele ja parlamendid on nagu halvatud. loodan, et Zagrebi tippkohtumine tähendab seda, et Euroopa Liit annab Lääne-Balkanile positiivseid sõnumeid ja lootusi, et asjad edasi liiguksid Horvaatia esindaja ütles täna, et kui Horvaatia läbirääkimisi pidas, ähm, andsid jõupingutused tulemusi. jah, see on tõsi. aga eelmistel kuudel ei ole see alati ähm, läbirääkimiste käigus välja paistnud. alati tuleb anda läbirääkimistele uus dünaamika ja pidada eh, siirast dialoogi, eh, võib-olla natuke kannatust eh, ja natuke rohkem usaldust ja siis saab protsessile uue hoo anda. noored on väga huvitatud sellest, kogu re-, regioonist lahkuvad noored praegu ja nüüd sellepärast ongi oluline anda regioonile Euroopa Liidu perspektiiv Äh, me peame olema omalt poolt usaldusväärne partner ja anda paremad väljavaated ka Lääne-Balkani rahvastele. Äh, meil on jagatud vastutusega tegemist. kõik me elame Euroopas, alati jääme siia, seega peame siirast, ausat koostööd tegema. Äh, muidugi on vaja ka kriitikat, aga see peab olema konstruktiivne uh,. And... aitäh raportöörid ja delegatsioonide juhid on nüüd sõna võtnud ja äh, meil on äh, ka ajapiirangud, kümne minuti pärast äh, kaob meil tõlge, seega kasutame seda aega siis nii, et võib, kui meil lisaaega on vaja, siis võime seda võtta, aga teeme praegu lühidalt kahe minutiga. Žilina Salka, palun. aitäh, räägin inglise keeles. igal juhul suur tänu ja tere tulemast sellele koosolekule, aitäh, et see kohtumine täna korraldati, see on väga kasulik ja tahaksin tänada Põhja-Makedoonia parlamendi spiikrit kes ütles, et see resolutsioon Põhja-Makedoonia ja Albaania teemal oli teie jaoks valgusvihuks sellel kriitilisel hetkel. ja me tahaksime mõelda vähemalt, et need resolutsioonid on kellegi jaoks olulised, mina tegelesin sellega Rahvapartei nimel Põhja-Makedoonia ja Albaania resolutsiooni puhul ja meid toetasid enam kui viissada kolleegi selles kojas me loodame, et Horvaatia eesistumise ajal on Horvaatia roll seal selgelt toetav. olukord Lääne-Balkani riikides on praegu väga tundlik ja räägin nüüd otse Bosnia ja Hertsegoviinaga. meie hääl Euroopa Parlamendist on seal kosta, aga otsuseid ei rakendata. Põhja-Makedoonia puhul tegevus toimub, Serbia ja Montenegro puhul, ka Kosovo kuulab, aga mis toimub Bosnia ja Hertsegoviinas? neli resolutsiooni on vastu võetud Euroopa Parlamendis, mis käsitlevad olukorda Bosnia ja Hertsegoviinas. läbirääkimised toimuvad Brexiti teemal, homme toimub see hääletus, suure reede rahulepingust peetakse kinni, me, me kanname hoolt kõikide Põhja-Iiri kodanike üle, aga mis toimub selle ühe miljoni Horvaatia kodanikuga, kes Bosnia ja Hertsegoviinas elavad ja tahaksin küsida, millal te kavatsete rakendada või ellu viia Euroopa Parlamendi otsuseid, eriti seoses põhiseaduskohtu otsustega ja nende elluviimisega ja austamisega. aitäh! veel viimane kolleeg, palun. Milnau. räägin sloveenia keeles, kas tõlge on olemas või mitte? jah, väga hea. suur tänu. tahaksin öelda, et mina tulen sellisest riigist, kus selgelt toetatakse laienemist Lääne-Balkani riikide suunal ja ka Kagu-Euroopa suunal ja veel üks küsimus, mille tahtsin tõstatada. olen huvitatud sellest ka isiklikult, kuna mina olen Bosnia-Hertsegoviina eh, rühma eh, juht, kaasjuht ja ma tahaksin, et te peaksite kinni kohtuotsustest ja neid austaksite mitte ainult oma riigis, vaid ka Euroopa kohtuotsustest Balkani riigid on oluline piirkond ja tegu on Euroopa Liidu jaoks väljakutsega. tihtipeale ei saa me aru, millised need väljakutsed on, võib-olla me ei taha seda teha, aga ma arvan, et meie, meie eelis on selline, et Euroopa Liidul peab olema selge poliitika, kus keskendutakse konkreetsetele riikidele ja need riigid on praegu erineval äh, erineval valmisoleku astmel ja me peame kohandama ennast selleks, et me saaksime aidata neid riike ja aidata neil reforme läbi viia. me peame aitama neil võtta meetmeid, kuna osa nendest meetmetest võetakse meie tõttu, näiteks rändevaldkonnas ja rände puhul saab seal rääkida rände halduse kasudest pigem Euroopa Liidu jaoks, mitte piirkonna jaoks. lõplik eesmärk aga on sama. Teie esindate mitmeid riike siin ja kindlal ajal või mingil hetkel tahame me näha, et te kõik oleksite Euroopa Liidu liikmesriigid. seepärast peame meie töötama välja mehhanismid selleks, et teie saaksite selle strateegilise eesmärgi täita. aitäh! järgmine kolleeg, palun. Spun și eu bin, bine ați venit uh, delegațiilor din uh, Balcanii de Vest. Pentru mine Uniunea Europeană nu va fi întreagă până kui räägime Balkani, Lääne-Balkani riikidest, uh, siis Euroopa Liit ei ole täielik, enne kui mõned Lääne-Balkani riikidest jäävad Euroopast väljapoole. see puudutab tegelikult ka Moldovat veel mõnesid äh, riike. Mm, Timisoaras sai alguse mm, äh, revolutsioon ja läbi selle on äh, alanud ka liikumine vabaduse poole. tahaksime teile soovida edu, et te veelgi edeneksite reformidega teie enda kodanike hüveks. ja loodan, et ka teised äh, poliitikud võtavad arvesse neid äh, jõupingutusi, mida te teete. soovime teile palju edu sellel teel liikumisel. nüüd härra Franz Bogovitš, palun. Tonino za besedo. E, lep pozdrav, spoštovani predsedniki. E. aitäh, Tonino, mulle sõna andmast. ma tervitan siin neid parlamendi spiikreid, mul on hea meel teid siin näha Euroopa Parlamendis. ja selle koja näol on tegu suurima Lääne-Balkani riikide sõbraga. sellegipoolest toetasime me ka negatiivset otsust, mis oktoobris vastu võeti, aga ma arvan, et tegu on selge näitega koostööd selles piirkonnast. me nõuame teilt palju, aga see on eeltingimuseks eelseisval teel. me eeldame teilt koostöö tegemist ja ma arvan, et meil õnnestub leida lahendused kõikidele tähtsatele küsimustele. kuidas tagada Euroopa Liidu korrapärane laienemine ja ka Euroopa väärtusi kaitsta teie riikides? ma arvan, et edasine tee sujub hästi, aga see võtab aega, ma arvan, et piirkondlikul tasandil tuleb kõigepealt koostööd teha, aga Euroopa Liit peaks rohkem ja suuremaid jõupingutusi tegema selleks, et teie riikides oleks võimalik vajalikud reformid ellu viia, eriti taristu, majanduse ja põllumajanduse valdkonnas. ma arvan, et kohapeal on vaja praktilisi lahendusi. ja selle põhjal ja tänu sellele tunnevad inimesed oma Euroopa identiteeti palju tugevamalt. ma arvan, et see reformide protsess võimaldab teie riikidel saada juurdepääsu ka teistele vahenditele, lisaks sellele liitumiseelse abi rahastusvahendile ja nende abil on võimalik saavutada eesmärgid palju lihtsamalt seoses erinevate nõuetega, mis seonduvad eh, uue rohelise kokkuleppega. ma arvan, et eh, need kaheksakümmend protsenti noortest, kes tahavad teie riikidest eh, lahkuda, ka see probleem lahendatakse sellega. aitäh, Herman Terts, palun, viimaseks saab sõna. I don't know eh,, much kas meil on veel tõlge? tõepoolest, räägin hispaania keeles tahaksin teile julgustust pakkuda. ma saan aru, et oktoober oli väga ränk löök teile ja hetkel ma arvan, peaksite te üritama hakkama saada selle äh, probleemiga. ma teadsin Balkani riike juba kaheksakümnendate aastate lõpus, üheksakümnendatel, kui olukord oli palju hullem ja mul on hea meel näha teid kõiki täna siin ja näha teid nii konstruktiivselt meiega vestlemas, ma arvan, et me kõik teame seda ja mõistame seda, et ei ole võimalik, et Balkani riikides, Lääne-Balkani riikides on selline must auk, see oleks Euroopa jaoks väga ohtlik, mis tahes sinna piirkonda jõuab või sealt lahkub, meid mõjutab ja keegi ei saa seda eirata. me ei taha seda protsessi äh, piirata, sellega viivitada, on ka teisi jõude, kes tahaksid, et see must auk saaks täidetud. nii et ma julgustan teid valimiste perioodil paljudes äh, teie riikides, me peame entusiasmi toitma selleks, et demokraatlikke protsesse toetada. me peame looma huvi, edendama huvi inimeste hulgas selleks, et julgustada omaenda hoovi kordategemist, meil on vaja tuge ja abi ja see, et ja see toob teid ka lähemale Euroopale. ma arvan, et me peame looma selle huvitunde ja lõpetama äh, sulgema selle peatüki meie Lääne-Balkani suhetes ja ma loodan, et see veebruaris juhtub ja ma olen täielikult nõus sellega, mida eelkõnelejad juba ütlesid, ma arvan, et te peaksite tundma ennast väga julgustatult. head kolleegid ja head spiikrid, mina Ahveti komisjoni esimehe nimel, härra McAllisteri nimel, kes täna kohal olla ei saanud ütlen, et tänane kohtumine Euroopa Parlamendis oli väga oluline. tahaksin tänada teid teie aktiivse osaluse eest, nende sõnavõttude eest, ma arvan, et meil kõigil on nüüd ühtne eesmärk ja ühine eesmärk ja me tahaksime näha teid siin uuesti ja vaatame, kuidas on võimalik edendada liitumisprotsessi. veel üks kiire märkus, kolme päeva pärast on Euroopa Liit ühe liikmesriigi võrra vaesem esimest korda oma ajaloos. aga hoolimata sellest, kuidas Brexit kujuneb, kui keerukas protsess see on olnud ja saab olema, tundub mulle, et Euroopa Liidust on lihtsam lahkuda, kui Euroopa Liiduga liituda laienemispoliitika peab aga saama jälle joonele. ma arvan, et õig-, tänan teid kõiki teie õiglase panuse eest ja loodan teid näha siin Euroopa Parlamendis taas kord. enne kui ma lõpetan selle koosoleku, tahaksin öelda, et meil ei ole praegu aega raisata. enne Zagrebi tippkohtumist tuleb tugevdada ühist ja positiivset Äh, panustamist ja kaasatust selleks, et ühtsust taastada Euroopa Liidus laienemise teemadel, see on hädavajalik. stabiilne ja jõukas tulevik on võimalik ainult siis, kui me üksteist vastastikku tugevdame ja oma suhtluses äh, tugineme demokraatiale ja õigusriigi põhimõtte järgimisele. nii et suur tänu veel kord äh, spiikritele osaluse eest. minge tagasi oma liikmes, oma riikidesse meie toega, mis tuleb kõikidelt Euroopa Parlamendi fraktsioonidelt, juhatuselt ja